das protokoll und die angenommenen texte der sitzung vom. 7. juli juuli istungi protokolldokumendid on välja jagatud kas on vastuväiteid ei ole siis on protokoll kinnitatud.